nüüd on meil päevakorras ühisarutelu Ühtse Euroopa taeva üle, Marinescu raport kõigepealt ja ettepanek võtta vastu määrus Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamise kohta ning David Maria Sassoli raport raport äh, lennuväljade lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste kohta. annan kõigepealt sõna härra Marineskule, palun. suur tänu. umbes kakskümmend kuus tuhat lendu päevas, kuussada miljonit lennuliiklejat igal aasta äh, sajad tuhanded töökohad alla saja tuhande töökoha lennujuhtimises, eh, ummikud lenn-, õhupiiridel. see on lühike ülevaade Euroopa õhutranspordist. kui koostatakse õigusettepanekuid, siis tuleb arvesse võtta kõiki osapooli, inimesi, ettevõtteid ja haldust tegemist on õhuruumi ülesehitusega, mis äh, tugineb tõhususele ja kõige olulisem tulemus on viieteistminutiline kokkuhoid iga kahetunnise lennu pealt, see tähendab vähem kütusekulu, vähem CO heidet ja madalamaid hindu seda on püüdnud arendada läbi SES ühe, SES kahe, SES kaks plussi, eelnevate määruste mainimine on toonud endaga kaasa edusamme lennundusvaldkonnas lennufirmade äh, kulutusiga piletihindu aga ei ole alandatud, hoolimata turvalisuse suurenemisest ja otseteid puudutavad edusammud ei ole olnud piisavad Nende edusammude vastu võideldakse, ametiühingud teevad seda, ettevõtted teevad seda erinevatel põhjustel, nad kardavad töökohti kaotada, Euroopa Liit on väga palju äh, investeerinud Cesarisse äh, ja uutesse tehnoloogiatesse ning Äh, esimesi tulemusi saaks juba rakendada, oleks kahju, kui seda rakendamist äh, viidakse läbi praeguse ülesehituse alusel. see oleks oluline avaliku raha kadu ning see ei tooks endaga kaasa seda kadu, mida me soovime oma reisijatele. siin on mitmeid vastavaid ettepanekuid äh, territoriaalse jaotuse kohta võimalus äh, hallata õhuruumi tõhusam, tõhusamad tugiteenused. Äh, põhiliselt ähm, vastasseis äh, eemaldati transpordikomisjonis siin hinnati erinevaid pakkumisi, ma arvan, et siin on palju ettepanekuid, mis äh, muudaksid need teenused tõhusamaks, eriti just äh, reisijate jaoks, kuid liikmesriigid ei tunne samamoodi. läbirääkimistes ei keskenduti mit-, ei keskendutud mitte reisijatele, vaid käitajatele. ma arvan, et me peaksime keskenduma just teenuse kasutajatele, reisijatele, kellele peab tagama õiglased hinnad, turvalisuse ja mugavuse. kahjuks ei ole ei Küpros ega Kreeka suutnud käivitada vastavaid läbirääkimisi nõukogus tegelikult ei ole siin mingisuguseid äh, äh, tõeliselt tugevaid vastuväiteid SES kaks plussile. Äh, härra Sassoli, palun, aitäh tahaksin tänada kõigepealt kolleege ja variraportööre konstruktiivse koostöö eest selle teksti koostamisel, mis puudutab lennuliiklust ja aeronavigatsiooni teenuseid, see on osa paketist, mille komisjon pakkus välja juunikuus ja selle läbi püütakse tõhustada õhuruumi kasutamist läbi aeronavigatsiooni teenuste reformi lennusektoris äh, see ettepanek on väga kompleksne ning see mõjutab mitmeid liikmesriike, tegemist on väga laiapõhjalise küsimusega ning siin käsitletakse ka vastuolulisi küsimusi nagu tõhususe puudumine aeronavigatsiooniteenuste puhul, killustumine lennujuhtimisteenuste puhul. raportöör käsitleb ka turvalisusküsimusi ning lennundusohutusameti pädevust, mille abil peab tagama kõrge turvalisuse taseme õhutranspordi puhul. tegemist on väga tehnilise määrusega, kuid siin käsitletakse ka ameti juhtimisküsimust. esimeses teksti osas räägitakse reeglite kaasajastamisest e ühtse Euroopa taeva puhul ning äh, teises osas räägitakse Lennundusohutusameti haldusküsimustest. Euroopas on laiapõhjaline toetus äh, igalt poolt sellele tekstile, siin räägitakse planeerimisest, äh, säätetest, meetmetest ja aeronavigatsiooniteenustest ning lennujuhtimisteenustest ja pilootide sertifitseerimisest. igal juhul on eesmärgiks tagada kõrge turvalisuse tase, kuid ametijuhtimise puhul on komisjoni ettepanek täiesti uudne, tehakse ettepanek ametit teemat äh, reformida ja pädevus ümber jaotada. EASA keskendub nüüd järelevalvele ja tehniliste sätete tagamisele ning ähm, see oli muidugi algusest peale ideeks juba algusest peale, kui oli ettepanek muuta Lennundusohutusamet Lennundusametiks, siis äh, mõistsime, et ähm, komisjon soovis äh, järgida USA eeskuju ning luua institutsioonide vaheline lepe ühtse lähenemise loomiseks Euroopa ametitele, hoolimata sellest, et ei ole tegemist siduva leppega, leppega, vaid äh, juhtumipõhise leppega on see edasi, on see progressiks mitmes valdkonnas nii et Euroopa Lennundusohutusamet on nüüd üks suuremaid ja olulisemaid ameteid komisjonis, arvestades selle olulisi küsimusi tuleks siia kaasata kindlasti ka parlament ja sellepärast peab Lennundusohutusamet andma aru ka parlamendi transpordikomisjonile ameti plaanide ja tegevuse kohta. me teame, et peamiseks prioriteediks peab olema turvalisus, sest lendude arv kasvab üha maailmas Euroopa riigid ei suuda enam konkureerida suuremate riikidega maailmas ja seega on vaja meil ühtset lähenemist selleks, et tagada suurem turvalisus. selle mõju oleks kohene killustumise vähenemine, väiksemad piletihinnad, väiksem kütusekulu, vähem saastust, vähem lendude hilinemisi nii et väga oluline on nüüd sellest võimalusest kinni haarata, see on olulise määrava tähtsusega meie majanduse jaoks ja siin tekstis ei ole kaht muudatusettepanekut, nelikümmend kolm ja nelikümmend neli. Need äh, muudatusettepanekud läksid äh, kolmekümnendal jaanuaril komisjonis läbi seega ja seega need muudatusettepanekud kaasatakse lõplikku hääletusnimekirja. aitäh, palun nüüd volinik Reding. aitäh, Ühtse taeva algatus on üks olulisemaid Euroopas meie Äh, õhuruumi haldamine on killustunud, puudub ülevaade, see tugineb äh, ajast ja arust tehnoloogiale ning on palju kulukam kui võrreldavad süsteemid mujal maailmas. ühtse taeva projektiga oleme astunud esimese sammu nende probleemide lahendamise suunas, luues äh, alus edasiliikumiseks ning esmakordselt õhutranspordi äh, ajaloos oleme püüdnud vähendada ka kulutusi ning äh, kui me oleme seda kõike juba teinud, siis äh, miks on meil vaja veel uut ettepanekut? vastus on, et äh, me oleme alles pika tee alguses ning kuigi me oleme juba teatud edusamme teinud, ei ole me oma eesmärke veel saavutanud SES kaks pluss äh, faas ei ole sugugi midagi uut, vaid see on lihtsalt üks sammudest praeguste poliitikate rakendamisel ja tuleviku sillutamisele, seda on selle ettepanekuga meil vaja. SES pluss kaks tagame me selle, et tehnilise järelevalve ja ohutuse ametid oleksid sõltumatud nendest, kelle üle nad kontrolli omavad. see on küll äh, uskumatu, aga meil on tõesti veel lennunduses osa sellest, et ametivõimud on osa äh, organist, kelle üle nad kontrolli peavad ja samas on neil ka personal teinekord sama me oleme ilmselt kõik nõus äh, sellega, et see ei ole robustse ohutuse äh, järelevalve osas just kõige optimaalsem nüüd äh, Lennundusohutusameti ja Eurokontrolli rolli ülevaatamine on ka oluline selleks, et nende pädevused kohakuti viia, me tagame selle, et aeronavigatsiooniteenused läheksid tavalise avaliku hankereeglite alla, seda nad praegu ei ole ja seega ei ole olukord terve. ettepanek annab ka funktsionaalsete õhuruumi osade suures uue tõuke, turg on nüüd paindlikum. tulemuseesmärkide äh, süsteem on mõistlik ja teeb, äh, tagab sõltumatuse. parlamendi muudatusettepanekud, ma saan täiesti aru sellest, et mõnedes liikmesriikides on raske leppida mõttega sõltumatust äh, järelevalveorganist, aga kui nendele asutustele ei anta piisavalt ressursse ja sõltumatust, ei näe me ühtse taeva algatuse rakendumist ega ka ohutuse tagamisest. EASA auditid on välja toonud väga tõsiseid puudujääke äh, järelevalve osas ja need tuleb eemaldada enne, kui juhtuvad õnnetused. lisaks sellele on meil mõningaid muudatusettepanekuid, mille ees kohaselt tahetakse eh, peatada eraldamine lennuettevõtja ja teenuse, tugiteenuse pakkuja vahel, see teeks asjad segal, segasemaks, on oluline tagada see, et eh, teenusepakkujate valik tehakse läbipaistvalt ja põhjendatult komisjon toetab peaasjalikult äh, kõiki muudatusettepanekuid või enamus muudatusettepanekuid EASA äh, määruse osas. on väga väheseid selliseid muudatusettepanekuid, kus äh, komisjon ei ole samal arvamusel transpordikomisjoniga delegeeritud õigusaktide puhul on äh, komisjon arvamusel et me peaksime lähtuma ühtsest äh, lähenemisest õigusaktidele ja ja ei esitaks uusi nõudeid isegi kui komisjon vabatahtlikult ekspertrühmade Eh, kasutamise oma ettepanekusse sisse võtnud. teiseks me tahaksime tada, taha, ta, tagada seda, et ka, et EASA eh, e tegevdirektori ametiaja lõpus koostatakse tema töö kohta ülevaade, see on eriti oluline eh, ametisse tagasivalimise kontekstis. lubage lõpetada sellega, et ma tahaksin tänada veel kord Euroopa Parlamendi toetuse eest esimesel lugemisel öö, oleks edu oluline, see annaks öö, liikmesriikidele võimaluse nüüd öö, Äh, ka kiirendatult oma äh, ülesanded täita. suur tänu ja nüüd lähme fraktsioonide kõnelejate juurde, alustame Rahvaparteiga, härra Rikeega, teil on kolm minutit suur tänu, äh, proua juhataja, ma tahaksin kõigepealt tänada meie kahte raportööri, väga raske teema kallal ühtne Euroopa taevas, raskuseid on palju, turul toimivaid on väga erinevaid ja reeglid on väga keerulised, lisaks tuleb arvestada ka majandus- ja keskkonnatingimustega ja lisaks sellele on ka liikmesriikide seisukohad väga erinevad kõik ähm, näitajad näitavad seda, et lennundussektor kasvab järgmistel aastatel ähm, ja lende on järjest rohkem ja rohkem, kuid lennundussektor on väga killustatud ja see tähendab äh, seda, et äh, meie õhuruum on täiesti ülekoormatud ja teinekord on kulud väga suured äh, majanduslikus mõttes, aga ka keskkonna mõttes, näiteks süsinikdioksiidi heitkogused tõusevad ja teenuste kvaliteet, mida pakutakse reisijatele, näiteks reiside pikkus ei ole paranenud ja kindlasti on probleemiks ka ohutuse tagamine Euroopa ühtse taeva Äh, loomine äh, annaks konkurentsivõimet juurde Euroopa Liidule. meie raportöör viitas sellele, kui oluline on see sektor tööandjana ja majanduse stimuleerijana ning loomulikult äh, tuleb ka siin tagada kvaliteetsed töökohad ja Ühtne Taevas seda teeb ja me peame kaitsma oma ettevõtteid rahvusvahelise konteksti, kontekstis ja toetame, toetame just nimelt Euroopa lennundustööstust, peame leidma kõige majanduslikult mõistlikumad lähenemised ja me peame tagama selle, et Euroopa lennundussektor jääks esikohale Euroopas ja me tahame seda, et äh, olud meie turgudel paraneksid ja Cäsar äh, käivituks ja lõpetuseks, vaatamata tõsistele raskustele ja vaatamata suurtele probleemidele, peame me veenma liikmesriike selleks, et äh, tulla seisakust välja, et kõik näeksid seda, et kõikidel oleks kasu lõigata ühtsest Euroopa taevast, suur tänu! suur tänu! järgmisena kolleeg Danellis sotsiaaldemokraatide nimel neli minutit. suur tänu, proua juhataja, suur tänu, proua volinik tulemas on Euroopa valimised ja euroskeptilised äh, võidavad kogu aeg maad. meie käest küsitakse küsimusi, et kas Euroopa Liit on ikkagi kasulik Euroopa kodanikele nii äh, väikestes kui ka suurema tähtsusega asjades. Euroopa ühtne taevas, ühtne lennusektor äh, on viinud selleni, et väga paljud äh, inimesed on saanud juurdepääsu lennureisidele, kuid me peame siiski pöörama rohkem tähelepanu sellele, kuidas äh, seda kõike nüüd hallata, suuremat reisijate hulka. Äh, meie taevas on ülekoormatud ja me näeme järjest rohkem seda, et reiside puhul on viivitusi järjest rohkem ja rohkem ja me ei ole veendunud ka ohutuses. kahekümne esimesel sajandil äh, me ei tohiks lubada seda, et äh, lendamine ei ole ohutu, kuid ikkagi me ei suuda seda tagada, ei suuda ka tagada seda, et äh, lennud ei jääks kogu aeg hiljaks siseriikliku suveräänsuse ja, ja subsidiaarsuse põhimõtte all äh, nõuavad liikmesriigid seda, et lennundus on äh, nende eraasi ja võetakse pantvangiks liikmesriikide huvide katteks. see, et äh, meil on kolmkümmend kaheksa erinevat süsteemi ühtses, ühtsel lennuturul, äh, on väga kahjulik ja see tegelikult ei sõltu sellest, kas lennuliiklus on antud avaliku sektori kätte või erasektori kätte. Äh, näiteks Ameerika Ühendriikides on see avaliku sektori asi lennuliiklus korraldada, vaatamata sellele, et neil on palju osariike, aga see on ühtne süsteem, neil ei ole kolmekümmet kaheksat erinevat süsteemi nagu meil me peame öö, äh, viima läbi tõsised organisatoorsed muutused, see ei puuduta mitte kuidagi öö, meie lennujaamade eh, personalitööd või, või seda, kui palju neid on. Eh, õhuruumi kontrollijad teevad ära suurepärase töö ja lennuliikluse juhtijad samuti. me teame, et Euroopa taevas on täna ohutu ja Euroopas lennata on üldiselt ka ohutu, aga selleks, et eh, teha edasi, saavutada edasiminekut, on vaja ratsionaliseerida meie süsteemid ja sellepärast rakendada ellu ka ühtne Euroopa taevas see on ainus viis, kuidas me saame äh, vähendada reisikulusid, selleks kuluvat aega, selleks kuluvat kütust. see tähendab äh, seda, et keskkonnakulud on äh, madalamad, aga ka reisijate jaoks on kulud väiksemad ja see tähendab seda, et me peame ka oma lennujaamu parandama, renoveerima, et saavutada kõik eesmärgid. me oleme seadnud läbipaistvuse kriteeriumid logistilisi tegude, tugiteenuseid pakkuvate ettevõtete jaoks ja lõpuks ometi on see tõusnud ühtse Euroopa taeva keskmesse. ühtsest Euroopa taevast on kõigil võimalik võida, võita, see on oluline sümbol Euroopa Liidus. me peaksime tagama selle, et äh, me ei hakka siin äh, samamoodi jalgu järel lohistama äh, Äh, strateegilistele eesmärkidele nagu nõukogu, vaid äh, haarame härjal sarvist. suur tänu äh, komisjonile, suur tänu parlamendikomisjonile väga hea raporti eest, suur tänu ALDE fraktsiooni nimel, härra Benjon, palun. suur tänu, proua juhataja, ja suur tänu raportöörile ja kolleegidele tehtud töö eest selle raporti kallal ma ei ütle, et meil oleks vaja täna praegu ühtset Euroopa taevast, ma ütleksin, et meil oli seda vaja juba eile. ma tõesti olen väga pettunud, et paljud liikmesriigid ei ole näidanud üles poliitilist tahet selle asja realiseerimiseks, kuid samas mul on väga hea meel, et Ühendkuningriigi valitsus on kõigiti toetanud ühtset Euroopa taevast. jah, Ühendkuningriik siinkohal siis tõesti nõuab enamat Euroopat, vaatamata sellele, et mõned meie konservatiivid flirdivad siin äh, ühtse kuningriigi iseseisvuserakonnaga ja tahavad välja astuda Euroopa Liidust. kolm miljardit eurot äh, läheb meile maksma see, et ühtset taevast meil ei ole äh, ja töökohad lähevad kaduma, keskkonnale on see kahjulik, CO kahe heitkogused on väga kõrged, me peame ummikuid vältima lennujaamades ja leidma jätkusuutlikud lahendused keskkonnale. lennunduse tulevik Euroopas eeldab seda, et me astume praegu praegu õiged jõupingutavad sammud. aga tõesti, ma olen väga pettunud selles, et siseriiklik poliitika hakkas selle ettepaneku puhul ka mingisugust rolli mängima. tegelikult see ettepanek peaks ju äh, puudutama Euroopa lisandväärtust, kas üldse on mingisugune Äh, mõte selles, et Gibraltari lennujaam jäetakse välja sellest äh, määrusest, me räägime meie taevast, me räägime sellest, et meie lennukontrolörid teeksid paremini koostööd. Gibraltari lennujaama lennukontrollijad, äh, lennuliikluse korraldajad ei tegutse ju isolatsioonis, vaid teevad seda koostööd Sevillas asuva Hispaania lennukontrolliga. miks nad tahavad hispaanlased isoleerida siin Gibraltari? liberaaldemokraadid kavatsevad homme maha hääletada kõik muudatusettepanekud, millega jäetakse jäetakse äh, Gibraltar välja sellest äh, seadusandlusest ja vaatamata sellele, et me oleme sügavalt äh, pühendunud ühtsele Euroopa taevale, jääme me sellepärast isegi suisa erapooletuks. Gibraltar on ju osa Euroopa Liidust ja see aetakse nüüd välja Euroopa seadusandlusest. ma kutsun kolleege üles mitme, mitte mängima siseriikliku poliitika mängu, vaid tehkem nii, nagu ütles komisjon, lisage Gibraltar, olge vastu seega muudatusettepanekule number kakskümmend seitse. suur tänu! suur tänu! roheliste nimel saab sõna nüüd kolleeg Lichtenberger, palun. Äh, aitäh! põhimõtteliselt ühtne Euroopa taevas on huvitav idee. paraku seda ei saa teostada liikmesriikide vastuseisu valguses liikmesriigid leidsid, et nad ei sooviks loobuda oma õhuruumi suveräänsusest. sellise põhjenduse nad tõid siis äh, nendele FAB-dele ja sellele, et asi liikus väga aeglases tempos ning kaugeltki mitte niimoodi, nagu komisjon oli seda oma visioonis ette näinud. aga samas organisatoorses plaanis on asi edasi läinud, marsruudid on lühenenud, aga samas on ähm, ka sõjaväelised piirkonnad muutunud väiksemateks ja avatumateks. nüüd komisjon on läinud pisut liiga kaugele ähm, äh, nende eriosadega ja mina sooviksin, et see eh, läheks täiesti välja. alati tuleb ikkagi lähtuda konkreetse riigi eripärast. delegeeritud aktid järgmiseks. see on minu viimane märkus. tundub, et komisjon on nendest delegeeritud aktidest lausa sõltuvuses mina näen, et nad soovivad sellega endale demokraatlikku võimu haarata. aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni nimel proua Foster, üks kolmkümmend, palun. suur tänu. aasta aega tagasi minu omaalgatuslik raport, mis puudutas ühtse Euroopa taeva rakendamise kohta, leidis selle parlamendi toetuse ja siin me pöördusime komisjoni liikmesriigide poole selleks, et nad lõpuks üle, ometi asjast aru saaksid ja me tervitame seega komisjoni ettepanekut kuigi ma toetan seda ettepanekut ja selle eesmärke toetan ka tehnilist raportit, meil on mõningad mureküsimused Marinesco raportiga praegusel hetkel. kõigepealt me ei ole valmis olemasolevate lennunduste järelevalveametite koondamist ühtseks asutuseks sest see tekitaks olulisi juriidilisi probleeme paljudes liikmesriikides, näiteks nagu Ühendkuningriigis, kus on mitmeid parlamentaarseid seadusi, mida tuleb ilmaasjata hakata muutma. teiseks, me ei ole vastu selle aasta PRV oleks sõltumatum, kuid me peaksime kindlasti selle üle järgi mõtlema ning see vajab ka mõjuanalüüsi. Gibraltar, Briti ülemere äh, territoorium, mis praegusel hetkel jääks sellelt välja. kahjuks mõningad Hispaania kolleegid on jällegi tegutsenud vägagi provokatiivselt. kaks tuhat kuus Gordo äh, leping kirjutati alla kõikide osapoolte poolt ja me ei ole valmis nägema seda, et ühtne taevas ja sellega kaasnevad kasud lähevad kaduma. sellise lapsiku käitumise tulemus mille tõttu äh, loodaks üle kolme tuhande töökoha, vähendaks piletihindu ja kui rohelised kuulavad, siis see aitab kokku hoida ka viiskümmend tuhat CO kahte ja siis ma paluksin ka sellel kojal toetada opositsiooni hääletamise jooksul, suur tänu. aitäh. ja nüüd kuue nimel kolleeg Kolitšek, palun. Evropská komise, tak jak se blíží konec jejího mandátu. Aitäh, Euroopa Komisjon äh, oma äh, mandaadi lõpus üritab paljude asjadega ühele poole saata. Äh, meil on väga palju ettepanekuid, mida on esitatud ja seda üha kahaneva Euroopa Liidu populaarsuse taustal. see ettepanek on üks selline. ühtset Euroopa taevast ei ole tegelikult korralikult hinnatud, selle algatuse tagajärgi tuleb veel näha raportöör naiivselt toetab komisjoni ettepanekut, Euroopa lennuettevõtted on väitnud, et sellel ettepanekul pole lennuliikluse juhtimisega mitte mingit seost. vastupidi, selle ettepaneku ellurakendamine võib põhjustada tõsiseid õnnetusi ja kokkupõrkeid kogu Euroopa Liidus valitseb kokkulepe, et see ettepanek tuleb tagasi lükata ja seetõttu ka kuue fraktsioon seda ettepanekut toetada ei saa aitäh. ja nüüd saab, saavad sõna ülejäänud kõnelejad ja kõigepealt härra El Kadri. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer, mevrouw de commissaris, collega's. Ik zou om te beginnen. Volinik kolleegid, kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri, raportööre härra Sassuulit ja härra Marineskut ja samuti tahaksin tänada variraportööre suurepärase töö eest ja samuti tahaksin tänada neid konstruktiivse töö eest meie eesmärk on äh, luua ühtne Euroopa taevas, see on unistus, äh, mis meil siin parlamendis on olnud juba üsna pikka aega. me oleme paika pannud terve rea samme, mis tuleb astuda ning me oleme saavutanud teatud edusamme, aga me peame sellel teel veel edasi liikuma Äh, selleks, et sektori, me oleme sektoris olukorda parandanud, me oleme vähendanud kulusid, reisijate olukord on paranenud, hilinemisi on vähem, hinnad on langenud, äh, ka keskkond on kasu saanud, äh, sellepärast et CO2 heitmed on vähenenud ning samuti kasutatakse vähem kütuse, kütust. Need ettepanekud on järjekordne samm edasi, samm õiges suunas me tahame hoolitseda selle eest, et kõik erinevad osapooled täidavad oma kohustusi, me tahame hoolitseda selle eest, et meil on läbipaistvust, me tahame samuti tõhusust parandada. nagu eelkõnelejad ütlesid, ei saa me komisjoni ettepanekut täielikult toetada, me ei saa eh, eraldada aeronavigatsiooniteenuseid ja meteoroloogiateenuseid me oleme seda eh, ka juba varem öelnud. ja mul on väga hea meel, et see leiab kajastamist ka homme hääletusele minevas tekstis. Eh, väga palju eh, sõltub konkreetsetest tulemustest, mida need ettepanekud annavad meil on juba olnud Euroopa, üldse Euroopa taevaga probleeme, me teame, kus on nõrgad kohad ning ma tahaksin, et komisjon mõtleks eelkõige sellele, kuidas praktilisi probleeme lahendada näiteks äh, äh, sissetule- eh,, äh, lennukihaldajate sissetule- eh,, lennu eh,, lennujuhtide sissetulekute jagamine, kuidas hoolitseda selle eest, et nad saavad õiglase osa sissetulekutest, mõned inimesed kannatavad selle ettepaneku läbi ja me peame nende kannatusi kuidagi leevendama, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna härra Vlaasakile üheks minutiks president, volinik, daamid ja härrad. tõhusam Euroopa õhuruumi kasutus on midagi, mida ma olen alati toetanud. kahjuks äh, on äh, ühtne Euroopa taevas kaks pluss problemaatiline. mulle tundub, et see ettepanek on esitatud valel ajahetkel just enne seda, kui eh, liikmesriigid ja Euroopa Komisjon on tõesti saanud hinnata eh, ühtse Euroopa taeva ühte ja kahte, sest nende ellurakendamine lõpeb alles kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja nüüd oleme, on meieni jõudnud juba uus ettepanek, mina ei saa sellist lähenemist toetada, sellepärast et eh, sellepärast, et õhuruumi haldaja struktuuri muutus kindlasti nõrgendab liikmesriikide positsiooni otsuste langetamisel. komisjon on äh, jätnud liikmesriigid kaitseta. selle ettepaneku juures on oluline äh, selgitada, millised on äh, komisjoni pädevused, millised on Eurokontrolli ülesanded, mina seda raportit praegusel kujul toetada ei saa, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Le Järk aitäh, äh, president volinik, ma kardan, et äh, nende ilusate sõnade taga äh, kus räägitakse luulelisest ühtsest Euroopa taevast, on tegelikult väga ohtlik plaan, mille eesmärk on liigselt liberaliseerida kõike ning erastada lennuteenused. see projekt ja need ilusad sõnad, mida te kasutate, konkurentsivõime, tegelikult hävitavad lennuliikluse juhtimise Äh, mis siiamaani on olnud äh, üsnagi tõhus, äh, näiteks nii Prantsusmaal kui ka mujal Euroopas. Te nime, te räägite siin ühtlustamisest, aga tegelikult tahate kõik maha lammutada selleks, et anda lennuliikluse juhtimine erakätesse, nii et, et vähem inimesi oleks kindlal palgal, neil oleksid ebakindlad töökohad ja see loomulikult seab ohtu ka lennureisijate turvalisuse. lennuliikluse turvalisuse nimel all, selle eest, et ka, selle nime all kaitsta reisijaid, leian mina, et me peame loobuma sellest ohtlikust eesmärgist, ettepanekust, arutama asja uuesti ametiühingute ja teistega me peame pöörama tähelepanu sellele, et aktsionäride tulu nimel ei seataks ohtu inimelusid, aitäh. aitäh ja proua Kööling, üks minut, palun aitäh, president, äh, volinik, kolleegid. mina olen täna siin ja ma arvan, et ma olen tõesti ainus, äh, kes äh, räägib just nimelt sellel teemal ja ei väida, et ma olen üks ekspert Euroopa ühtse taeva vallas aga ähm, juba teist korda viimaste kuude jooksul pean ma siin seisma ja esitama küsimuse, miks selle koja liikmed ürinevad, üritavad diskrimineerida minu äh, valijaid Gibraltaril ma ei tunne härra De Grandes Brascali, kes on esitanud muudatused kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse, aga ma meeleldi vestleksin temaga, eh, miks need ettepanekud tema arvates vajalikud on. on eh, eh, täiesti oluline, et Gibraltar osaleb ühtses lennundusturus vastavalt aluslepingutele ja kahe tuhande kuuenda aasta kokkuleppele. minu valimisringkonna jaoks Äh, on, kuhjuvad probleemid üksteise otsa, igasugused hilinemised, Hispaania laevade tungimine meie territoriaalvetesse, millal kogu see, kõik, kõik need probleemid lõpevad, kutsun kõiki kolleege hääletama muudatusettepanek kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse vastu ja proua Fosteri muudatuse sada nelikümmend neli poolt. hääletage palun diskrimineerimise vastu suur tänu, läheme edasi nüüd vaba mikrofoniga ja härra Panki. suur tänu. ühtne Euroopa taevas, selle teksti uuesti sõnastumine ja ülevaatamine, siis selle põhjal ma tahaksin öelda, et Euroopa Komisjon on öelnud, et praegune SES kahe töö peab olema üle vaadatud, sest see ei to toimi praegu tõhusalt. komisjon on teinud ettepaneku ja kahjuks see ei ole päris õige, sellepärast et see annab eelistuse suurematele operaatoritele ning see kahjustab väiksemate operaatorite huve, näiteks nagu äh, Ungaris toimivad operaatorid ja samuti lennujuhid see puudutab ka toetus- ja abiteenuseid, kes on eraldatud teistest, kui me räägime SES kaks eh, plussist ja siis me läheme selle idee vastu, on mit-, mitmeid suuri operaatoreid, kes on turul eelispositsioonis, nemad tugevnevad veelgi ja ma usun, et see tõstab ka kulusid. Te viite sisse ka mõningaid piiranguid turule ja see on tõkkeks konkurentsile ja see on ka tegelikult pikaajaliselt ohuks, suur tänu. Grazie, onorevole Schwab suur tänu ja härra Šob. aitäh, proua juhataja, proua volinik, kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Marin Eskut ja tema vereraportööride eest selle suurepärase töö eest, mis nad tegid Euroopa ühtse õhuruumi teemal. ma leian, et see õhuruum on suurepärane näine, näide sellest, kuidas on võimalik saad-, saavutada Euroopa Liidu lisandväärtust Eh, muuhulgas keskkonnapoliitika ja hinnapoliitika valdkonnas, sellepärast eh, peaksid liikmesriigid selle dokumendi elluviimist igal juhul edendama. äärealaste piirkondade esindajana tean ma vägagi hästi, eh, mida see tähendab, kui lennukid peavad infrastruktuuri objektidest mööda lendama Äh, ja mis, milliseid kulutusi see endaga kaasa toob, sellepärast ma leian, et peaksime tegema kõik selleks, et äh, lennundusega seonduvaid kulutusi vähendada ja selleks, et saavutada neid eesmärke, mida oleme endale püstitanud kui ühtse Euroopa õhuruumi eesrindliku osana. suur aitäh ja nüüd kolleeg Pikula, palun. siguran i visokokvalitetan prometni sustav u Europi svakako vrijedi podrati me peame toetama seda ettepanekut. lennundussektoris eh, tuleb eh, tagada turvalised reisid, reisid, mis on ohutumad ja mis ei kahjusta keskkonda. loomulikult peame me eh, integreerima Euroopa Liidu õhuruumi, aga selleks on meil vaja tasakaalustatud ettepanekut. mulle tundub, et see ettepanek Äh, tuleks uuesti läbi vaadata, me peame vaatama, kas äh, sellised prioriteedid nagu lennuliiklus, turvalisus ei ole toodud ohvriks mõnedele teistele prioriteetidele. samuti peame vaatama, kas äh, see ettepanek ei sea ohtu teatud väikesed riigid, kes peavad täitma tingimusi, mis seavad ohtu nende majandusi, näiteks riigid, kus on väga väikesed lennujaamad. ma arvan, et me peame veel selle ettepaneku kallal tööd tegema, aitäh. suur tänu, härra Ferreira ja üks minut. president, senora komissaria, sejamos claros. suur tänu ma tahaksin olla väga selge oma sõnavõtus, tegemist on kavatsusega liberaliseerida ja kaubastatavaks muuta Euroopa õhuruum ja see viib ettevõtluse uuele tasandile, aga siin me teenime suurte lennuliinide huve, see on antud määruse eesmärk. Need siseriiklu, siseriiklikud agentuurid, ohutusagentuurid, kõik muud need, eh, mida tahetakse luua, on see, mida me peaksime vältima, sellepärast et et me teame ka, et need väiksed agentuurid on äh, tööd pakkunud tuhandetele inimestele, eriti äärepiirkondades. tegemist on tegevusvaldkonnaga, mis, kus kantakse tohutut vastutuskoormat. me tahaksime näha tõhusamaid marsruute ning äh, keskkonnasõbralikumat süsteemi Euroopas. kõiki neid asju saab saavutada, aga mitte sellises äh, raamistikus suur tänu, härra Ferreira ja proua Tikauna yes.. suur tänu, mina tahaksin rõhutada seda, et ühtne Euroopa taevas vajab rakendamist, sest sellel võib olla positiivne mõju viivituste vähendamiseks ning ka selleks, et saaksime vähendada lennunduse mõju keskkonnale. see võib anda tulemuseks majanduskasvu, konkurentsivõime äh, tugevnemise ja suurendab tööhõivet eriti mis puudutab kõrgepalgaliste töökohtade loomist ja ma usun, et sotsiaalsed partnerid vajavad samuti kaasamist, eriti nende meetmete puhul, millel on oluline sotsiaalne mõju. lisaks sellele lennundus peaks olema kindlasti meie üks peamistest prioriteetidest, kuid äh, nüüd selles projektis me näeme olulisi viivitusi äh, tulemuslikkuse mõttes ning ka funktsionaalsete tõkete äh, eemaldamise mõttes, mis oleks juba pidanud aasta, olema eemaldatud aastal kaks tuhat kaksteist. tahame saavutada paremaid teenindusi õhuruumis. suur tänu, proua Tikau ja üks minut proua Lutševa. suur tänu. ühtse Euroopa taevaseadusandluse rakendamine annab meile häid võimalusi, kuid selleks, et see asi toimiks, me peame leidma ka võimaluse ja ajahetke, kus riigid on valmis seda aktsepteerima. kõik, mis on siiamaani saavutatud, on väga oluline. nüüd, kui me räägime siin ka praegusel kujul lennujuhtimisteenuste eraldamisest annab meile tulemuseks kontsentratsiooni nendest teenustest suuremate firmade kätte ning see mõjutab ka olemasolevat siseriiklikke mehhanismi me vajame suuremat koostööd liikmesriikide vahel ja me ei peaks süüdistama neid selles, kui nad ei ole valmis aktsepteerima seda progressiivset tehnoloogiat. kõik see ei saa toimuda ilma mõjuanalüüsita, kus on ära toodud ka sotsiaalmõju analüüs loomulikult me kõik tahame näha paremat konkurentsivõimet, paremat ohutust ja turvalisust, saavutades ka paremat tulemuslikkust, kuid me peame kaitsma töökohti ja saavutama stabiilsust siseriiklikul tasemel. ja proua volinik, palun. härra juhataja, me oleme kuulnud täna väga huvitavaid diskussioone ja komisjon mõistab ka seda, et osa sellest ettepanekust võib tekitada raskusi teatud sidusrühmadele, kuid me peaksime mõtlema terve süsteemi kui terviku heaolu peale. sest kui meil ei ole just maailma tasemel süsteemi, siis kõik kannatavad, töötajad, reisijad ja majandus tervikuna. nüüd, mis puudutab äh, järelevalveasutuste sõltumatust, siis meie leiame, et on antud, see on antud ettepaneku kõige olulisem osa ja me tahaksime äh, näha siin laiapõhjalist toetust ning meil on väga hea meel, et me nägime ka toetust, et me tahaksime muuta institutsioonilise süsteemi tõhusamaks. kui teiselt poolt toetusteenuste lahushoidmine on oluliseks eeltingimuseks tagamaks võrdsed võimalused, kui nende teenuste puhul esitakse pakkumiskutseid ja sellisel viisil me saame vähendada meie ettepaneku lahjendamist. nüüd, mis puudutab Euroopa Lennundusameti akrediteeringut, siis komisjon leidis, et see on huvitav mõte, kuid äh, sellel võivad olla ka olulised tagajärjed ning siin on vaja ka põhjalikku mõjuanalüüsi. praegusel hetkel see oleks küll enneaegne, kuid ma usun, et me saaksime seda detailsemalt hinnata tulevikus ning kokkuvõttes ma olen valmis ütlema seda, et me tervitame parlamendi positiivset hääletust ja nüüd on meil aeg liikuda edasi, et meil ei toimuks ainult ettevalmistavad diskussioonid. Euroopa äh, lennujuhtimisse liiklus vajab kaasajastamist ning me ei tohiks ka kaotada aega selle rakendamisel. suur aitäh, volinik, ja nüüd annan sõna härra Marineskule kaheks minutiks aitäh, president! ma tahaksin tänada oma kolleege, variraportööre eh, koostöö eest tahaksin samuti tänada härra Sassoolit, sest et meie raportid on omavahel tihedalt seotud. ma tahaksin komisjonile öelda järgnevat. eraldades Äh, abiteenused äh, ei vähendanud me sugugi selle raporti mõju. me ei saa seda ettepanekut toetada, sellepärast et tehnilisest aspektist oleks selle ellurakendamine olnud väga keeruline. meie seisukoht on selline, et äh, töökohtade arvu vähendamine Äh, ei ole tingitud äh, sellest eraldamisest, äh, vaid hoopis kogu õhuruumi uuest ülesehitusest. selline olukord leiab kajastamist ka minu kolleegi raportis. liikmesriikides kardetakse, et töökohad kaovad, et halduskoormus suureneb Äh, liikmesriikide lennuametite sõltumatus tegelikult ju äh, aitab pigem tagada lennuohutust äh, ning kogu selle sektori turvalisust. Rumeenias öeldakse, et oma hirmudest ei ole võimalik ära joosta ning ma arvan, et lõppkokkuvõttes leiab ühtne Euroopa taevas oma õige koha ning seda kõigi äh, sidusrühmade hüvanguks, nii äh, lennundussektori kui ka lennureisijate hüvanguks. sest just nimelt äh, nemad on sellest ettepanekust peamised tulusaajad, aitäh! aitäh, härra Marinescu ja nüüd annan sõna ka härra Sassoolile. aitäh, ma teen aitäh! ka mina tahaksin õnnitleda kolleeg Marineskut, seda on täna siin juba ka öeldud. ma leian, et me suudame siiski liikuda selles suunas, et anda üle volitused Euroopa Ametile, et ühiselt tõhusamalt teenuseid pakkuda. ja ma ei ole nõus nendega, kes siin saalis väitsid, et nimetatud äh, teenuse koondamine ühtse Euroopa ameti kätte äh, alandaks äh, julgeolekut lennunduses. siis oli täna siin juttu ka erastamisest, sellest me täna üldse ei rääkinudki. Äh, proua volinik, kui me räägime delegeeritud õigusaktidest, siis te peate arvestama, et parlamendil on selles osas selgepiiriline seisukoht. asi on ju selles, Eh, et parlament soovib siiski teostada oma õigusomast kontrolli komisjoni tegevuse üle, <clears throat> aga selleks, et seda teha, peame tegema ka palju koostööd nõukoguga. suur aitäh, härra Sossuli! nüüd me oleme selleteemalise arutelu lõpetanud ja homme toimub hääletamine kell kaksteist ja nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt härra Maieri raporti juurde pakett reisidest ja toetatud reisikorraldusteenustest. kõigepealt saab selles päevakorrapunktis sõna raportöör härra Maier, palun.